on komisjoni avaldus koosmõju kohta struktuurifondide ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel. ning kõigepealt on sõna volinik Moedaselt, palun. Mrs President uh,, honorable members. proua president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahaksin alustuseks tänada teid selle eest, et kutsusite mind siia, et rääkida sünergiast struktuurifondide ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel. volinik Kreetsu ähm, täna siia tulla ei saanud, kuid ta palus rääkida meie mõlema nimel kuigi sünergiat on arutatud siin kojas juba pikki aastaid, on Horisont kaks tuhat kakskümmend esimene teadus- ja arendustegevuse raamprogramm mis konkreetselt viitab ka sünergiale struktuurifondide ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel. määrus, mis lõi need fondid, räägib koosmõjust kui absoluutselt vajalikust elemendist praegustes programmides ja mitte lihtsalt millestki sellisest, mis on tore, kui ta seal on. nii et koosmõju on nüüd konkreetne fakt. ma arvan, et ma ei pea teile meenutama, miks see koosmõju nii tähtis on. mida suurem on koosmõju struktuurifondide ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel, seda suurem on ka selle tegevuse mõju äh, töökohtade loomisele, investeeringutele ja seda nii äh, kohalikul, piirkondlikul kui ka Euroopa Liidu tasandil hiljuti eh, saadeti laiali ka brošüür ITRE komisjoni liikmetele, mis eh, räägib Euroopa Liidus eh, majanduskasvude töökohtade loomisest, seal on väga selgeid näiteid sellest, millist koosmõju on võimalus, võimalik saavutada ning millistes valdkondades on potentsiaal selleks võimalikult suur. Äh, muuhulgas see räägib ka konkurentsivõime suurendamise programmist või ka Nordrhein-Westfaleni äh, projektist või ka Hispaania nanotehnoloogia laboratooriumist või ka Tšehhi, Ungari ja Rumeenia vahelisest koostööprogrammist või ka näiteks ähm, äh, programmist Läänemere piirkonnas nüüd on meil uus tõhus instrument nii et me, on teatud märgis, mis antakse projektidele ja need on suunatud nii VKE-dele kui ka Horisont kaks tuhat kakskümmend raames edendatavatele programmidele. tegemist on programmidega, mida ei ole paraku olnud võimalik siiamaani veel rahastada praegusest eelarvest, need väga kõrge kvaliteediga projektid saavad seega ähm, üritada leida teisi vahendeid riiklikul tasandil ja novembris, kui see algat-, selle algatusega algust tegime, siis äh, ületasid igasugused ootused, mina ja volinik Kreetsu äh, andsime selle märgis rohkem kui kahe tuhande kolmesajale erinevale projektile pärit, mis on erinevatest liikmesriikidest. meil on rohkem kui sada rahusta-, äh, rahastavat organisatsiooni, kes teevad nüüd koostööd selleks, et välja töötada ning ähm, ka ellu rakendada selle märgise ideed. me oleme teinud väga suuri jõupingutusi selleks, et siin ka kaotada äh, konfliktid, mis on tekkinud märgise ja teiste äh, sellelaadsete algatuste vahel me lõime ka platvormi, mille komisjonis, mis võimaldab paremini jagada kogemusi, üksteiselt õppida ning tuvastada konkreetsed vajadused ja tõkked, mis takistavad selle algatuse ellurakendamist. see märgis on üks suuremaid saavutusi käesoleval aastal ja see on olnud uskumatult edukas nüüd äh, loomulikult meil on veel teha väga palju. koosmõju on sarnane lihtsustamisprotsessile, ehk siis äh, see ei lakka kunagi, me peame sellega järjepidevalt tegelema ja peame ikka ja alati leidma erinevaid äh, lahendusviise. nii et nii nüüd kui ka edaspidi me loomulikult üritame süvendada olemasolevat koosmõju, näiteks laiendada selle märgise kasutamist ka teistele Horisont kaks tuhat kakskümmend ähm, programmi osadele tulevikus äh, koosmõju soovime tulevikus igati laiendada, lähtudes väga edukal tööl, mida on juba tehtud ära äh, Clean Sky programmi raames. me soovime maksimeerida äh, nende programmide mõju äh, aeronautika valdkonnas ka piirkondlikul tasandil. Clean Sky on hea eeskuju, mida saaks järgida ka teistes sarnaste projektide elurakendamises. volinik Kretsu soovis teie tähelepanu juhtida erinevatele aspektidele, kõigepealt nutika spetsialiseerumise strateegia, see nõuab seda, et algusest peale kombineeritakse ERDF-ist rahastatud projekte ning programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend rahastatud projekte. see tähendab omakorda koostööd erinevate osaliste vahel ja siinkohal on võimalik hoopis rohkem ära teha teadus- ja arendustegevuse strateegia on siin eriti tähtis just selle nutika spetsialiseerumise osas. komisjon on liikmesriikidele ka nende strateegiate väljatöötamises eh, abiks, muuhulgas on meil olemas selleks ka spetsiaalne platvorm Sevillas Hispaanias me soovime kiirendada nende strateegiate ellurakendamist, lihtsustada riikidevahelist koostööd ka piirkonniti ning luua lisaks äh, terve rida äh, temaatilisi nutika spetsialiseerumise platvorme, hetkel on meil nendeks kolm, üks puudutab energiaalast innovatsiooni, teine äh, tööstusalast kaasajamist toetamist ning kolmandaks ähm, põllumajandus- ja toiduainete tööstus. ja läbi nende platvormide on võimalik ähm, tõhusalt kasutada struktuurifondide vahendeid ning Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid, kuid sinna on võimalik kaasata ka erasektori äh, rahastamist. selline platvormipõhine lähenemine äh, lähtub äh, Vanguard algatusest mis võimaldas koondada kolmkümmend piirkondlikku omavalitsust ja leida seal konkreetselt väärtusahelad ning viia omavahel vastavusse ettevõtjad ning ka teadus- ja arendustegevuse. ühtlasi on meil ka Euroopas äh, idee töötada välja klastrid selleks, et äh, Äh, tagada ettevõtetele ka tegelik osalemine nende platvormide töös. edasi on meil ka algatus äh, nimega Stairway to Excellence, tegemist on pilootprojektiga, mis üritab äh, tuvastada koosmõju võimalused liikmesriikides, näiteks ka Horisont kaks tuhat kakskümmend rakendusmeetmete vahel. siin me kaasame nii ettevõtted kui ka teadus- ja arendustegevusega tegelevad organisatsioonid on ette nähtud ka riiklikul tasandil algatusi ja üritusi selles raames, mõned nendest on juba aset leidnud ja peagi liiguvad need juba ka teistesse riikidesse, et koosmõju sealgi süvendada. Stephen Covey ütles, et koosmõju tähendab midagi sellist, mis on parem kui minu äh, Äh, lähenemine või sinu lähenemine, see on meie lähenemine. suur aitäh ja ootan huviga arutelusid. The... suur aitäh teile, härra volinik, ja enne kui annan järgmisele kõnele sõna, siis ma hoiatan ette, et me oleme juba hilja peale jäänud ja lõpetame täna hommikul, täna õhtul ilmselt kell kakskümmend kolm kakskümmend ja sinise kaardi küsimusi seega teile ei võimalda. palun, härra Eeler. proua juhataja, härra volinik ma arvan, et äh, täna seda ühisresolutsiooni vastu võttes äh, erinevate fondide ja Horisont kahekümne koosmõju puhul äh, räägime väga olulisest asjast. me toetame sellega arutelud järgneva MFF-i osas. vastab küsimusele, mida saab Euroopa teha, mida saab Euroopa teha kodanike teaduse ja arendustegevuse heaks ja see on täna väga oluline lähtepunkt ja tegemist pole mitte mingi eelarvelise tehnilise küsimusega. ühiskondliku äh, arengu, majanduse ja teaduse jaoks on erakordse oluline seda koosmõju saavutada, me oleme viimastel aastatel teinud rõhuasetuse teistele valdkondadele, kui teadus- ja arendustegevuse rahaline toetus on erakordselt oluline, mistõttu on oluline ka käesolev arutelu me peame teatud probleeme, nagu näiteks U kolmteist, millest me oleme rääkinud uuendustegevuse rahastamise kohta, et nüüd ei ole mitte mingi uus lähenemine, vaid me näeme siin struktuurifondide kaudu võimalust edasi minna selleks, et luua struktuursed eeldused täiendavate vahendite saamiseks, seepärast voliniku äh, Äh, poolt kavandatud kava kujutab endast võib-olla liidest praeguse olukorra ja tuleviku suundumuste vahel, aitäh. proua Kavesoon, palun. suur tänu, proua volinik, härra volinik, saavutada meie eesmärk, et kolm, eesmärk kolmkümmend, kolm protsenti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on majanduslikult küll võimalik, rohkem kui kaheksakümmend miljardit horisont kahe tuhande kahekümnest ja äh, suured vahendid ka struktuurifondidest, kuid kuidas me neid fonde kasutame, see on siin põhiline küsimus. liikmesriikidel on just nimelt küsimus, kuidas. Te rääkisite parimatest tavadest, mille jagamine on vajalik, kuid äh, kas ei oleks samas vajalik läbi vaat-, vaadata ka see, kuidas liikmesriigid haldavad neid fonde, on kõige parem viis või mitte ma usun, et on vajalik ka luua teisi meetmeid selleks, et süvendada sidet seal nutika strateegiat eh, prioriteetidega, mis tulevad, eh, prioriteetidega teadus- ja arendustegevuse osas komisjonis ja siin ühendada ühtlasi ka era- ja avalik sektor. nii et need võiksid olla meetmed, mida peaks komisjon käsitlema teatises, kust toodaks välja ka selged juhised. suur aitäh ja palun härra Tomast siis poolteist minutit. aitäh, et see fraktsioon toetab seda koosmõjukava struktuurifondide ja Horisont kakskümmend kahekümne vahel siin on võimalik saavutada lisandväärtust selleks, et võimalikult tõhusalt eh, sellesse valdkonda investeerida. Eh, eh, Horisont kakskümmend kakskümmend on väga oluline Euroopa programm, mis peab tagama Euroopa teaduse tipptaseme selleks, et ta suudaks vastata kaasaja väljakutsetele ja suudaks paremini tulla eelolevate kriisidega. tahaksin siinkohal ka märkida, et olen pettunud, et et eh, Horisont kakskümmend kakskümmend vahendeid kärbitakse selleks, et ellu viia eh, ellu Junckeri investeerimiskava ja lisaks sellele oleks eh, Horisont kakskümmend kakskümmend täiendavate vahendite kärpimine väga karm tulemus selle programmi jaoks, millest ei maksakski sel juhul oodata mingeid erilisi tulemusi. me vajame pikaajalisi pikaajalisi tõukeid selleks, et tagada arukas spetsialiseerumine teaduse ja innovatsiooni strateegia käigus. ma leian, et ühtekuuluvuspoliitikat ei tuleks ka mitte kasutada selleks, et rahastada Horisont kahtekümmend kahtekümmet, sest siis me ja taas kord vähendaksime pikaajalise strateegia osatähtsust. Eh, Miltenburg, palun aitäh, Euroopa peab investeerima ja mis tagaks majanduskasvu ja uued töökohad, aga Euroopa on äh, maha jäänud ja ja tegelikult on maha jäänud ka meie investeeringud, see tähendab seda, et äh, kui me investeerime mõne euro, siis me peame tagama selle, et äh, me investeeriks selle kasumlikult, seda on juba öeldud Ähm, seda on öelnud komisjon ja siis öeldi, et äh, vaja on investeeringute mõju tugevdada teadus- ja arendustegevuses ja proua Kretsu ütles, et äh, vaja on välja valida suurepärased äh, projektid, tipp-projektid, aga minu arvates on antud liiga palju lubadusi. tegelikkuses on liiga vähe seda mõju märgata, mis äh, algselt plaanitud oli väga palju mm, pabereid äh, on täis kirjutatud, aga praktikas me mingit mõju ei näe. ja nüüd äh, üritatakse kasutada ära kaks tuhat kakskümmend for-, projekti ja siis ühendada mm, see projekt äh, struktuurifondidega, ma tahan, et komisjon asju lihtsamaks mu-, muudaks, et et et ettekirjutused ei tuleks enam ülevalt alla, vaid alt üles. Äh, see tegemist ei ole siin mingi eesmärgiga omaette, vaid eesmärgiks on see, et võimalikult hästi tahetakse ära kasutada vähest raha, mis meie kasutada on. me peame järgnevatel aastatel midagi tegema, äh, investeeringud teadus- ja arengustegevusse peavad tooma kasu ja looma töökohti. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Omar Žee. aitäh, äh, härra volinik äh, me oleme juba pikka aega soovinud, et oleks selline sünergia tõukefondide ja Horisont kaks tuhat kahekümne vahel. aga me peame siiski jälgima ka seda, et ühtekuuluvuspõhimõtetest peetaks kinni ja et vähem arenenud piirkondi, muuhulgas äh, äärepoolsemaid äh, piirkondi ei jäetaks ilma nendest, äh, sellest kasust, mis võib tuleneda Horisont kaks tuhat kahekümnest. ja me peame uurima ka seda, et mis tõttu äh, nii väiksed projektiarendajad kui ähm, äärepoolsemad piirkonnad äh, no, on väga suurtes raskustes, kui tegemist on Horisont kaks tuhat kahekümne projektidega. võib-olla on meie pro-, ettekirjutused mõeldud liiga suurtele projektidele, võib-olla on keerukust liiga palju, ma arvan, et äh, kõige suurem sünergia äh, tuleb äh, siis, kui me hakkame asju lihtsustama ja me ootame, et taastataks need töörühmad, mis Euroopa Komisjon eelnevalt juba lõi selle jaoks aitäh ja pooleteiseks minutiks saab nüüd sõna härra Maragall. suur tänu, proua president härra volinik, jah, loomulikult meil on siin ühine eesmärk, püüdleme koosmõju poole ja see on iseenesest positiivne. nüüd on meil siin eelarves ühelt poolt ähm, ühtekuuluvus ja siis kõik muu, nii et tegemist on justkui kahe täiesti erinevas suunas seilava purjekaga ühtekuuluvuspoliitikas, ühtekuuluvuspoliitika on tihtipeale jäänud kuidagi selle küüsi, et on üritatud lahendada konkreetseid sotsiaalseid probleeme, ilma et selleks oleks konkreetseid vahendeid. kui me vaatame näiteks, kuidas siin rahastatakse tühjade lennujaamade ehitamist või siis paneme sõitma selle raha eest rongid, kus ei ole inimesi või näiteks mida tehakse kiirteedega Saksamaal ja mujal. nii et äh, loomulikult jah, siin üritatakse saavutada koosmõju, äh, pilootprojekt, äh, mida mina ise ka juhtisin kaks aastat tagasi, ühtlasi piirkondadevaheline majanduslik lähenemine, mis on siin käimas ja teie ka paari sõnaga mainisite neid asju, kuid siin on nendes poliitikates ka suuri probleeme loomulikult see koosmõju leidmine on täiesti vajalik, kuid samal ajal ei tohi see kuidagi jääda kõrvale, sellepärast et komisjon lihtsalt valib siin mingid uued instrumendid, nii et jah, me anname teie öeldule küll positiivse hinnangu ja samuti see teaduse tipptaseme saavutamine, kuid tegemist ei tohi olla mitte lihtsalt turundusprojektidega. suur aitäh, härra Maragai, aga te rääkisite nii kiiresti, et äh, tõlkidel on äh, teie tõlkimisega probleeme ja lisaks palun kolleegidel pidada kinni ka kõneajast. proua Tamato, palun poolteist minutit. Grazie, president. La sinergia tra Horizon 2020 fondi strukturali può essere utile. aitäh koosmõju struktuurifondide horisont kahekümne kahel, kahekümne kahe võib olla väga kasulik, kuid me peame arvestama, et struktuurifondid äh, on ette nähtud selleks, et regioonides, kus seda kõige enam vaja, oleks võimalik äh, mahte kasvatada. kui me räägime aga horisont kahekümnest, siis me räägime üleüldisest Euroopa taseme tipptasemest struktuurifondid on suunatud piirkondadele ja siin on ka võimalik täpselt näha, eh, millist toetust lähema seitsme aasta jooksul saadakse, kuid Horisont kakskümmend kakskümmend lähtub konkurentsikriteeriumidest. kas projekti toetada, pole üldse selge. see tähendab, siin on pigem tegemist valdkondadega, kus operatiivseid programme ei saagi käigu pealt kasutada ja ma leian, et raha võib-olla eraldatakse selleks, mida näiteks Horisont kahekümne kahekümne puhul poleks eraldatud. meil on vaja loomulikult teadus- ja arendustegevusse investeerida, kuid samas eh, vähendati Horisont kahtekümne kahekümne eelarvet kahe koma kahe miljardi võrra eh, Junckeri plaani eh, soodustamaks minu meelest on see väga ohtlik suundumus. meil on tegemist Euroopaga, mis liigub edasi äh, äh, kahel erineval kiirusel, tegemist on tõelise arengu lõhega ja kui Euroopas tekivad väga palju probleeme täiendavalt, siis ei pea, pruugiks me selle üle sugugi mitte imestada. härra Nistelrooy. aitäh, äh, härra volinik, nende heade näidete eest, mis te tõite, aga ähm, asi peab veelgi paremaks minema äh, sünergia puhul äh, Horisont kaks tuhat kahekümne ja teiste instrumentide vahel. üheksakümmend protsenti kaks tuhat kahekümne Äh, projektidest äh, on vanadest liikmesriikidest ja, ja äh, kaheksakümmend protsenti tõukefondide vahenditest läheb uutesse liikmesriikidesse. tundub, et tegemist on täiesti kahe e, e, erineva maailmaga. ei ole hea, et noored inimesed lahkuvad noot-, uutest liikmesriikidest vanadesse liikmesriikidesse Euroopa jaoks on ju oluline tasakaalustatud areng ja Brexit näitas meile, millised tagajärjed võivad olla, kui tegemist on kahe erineva maailmaga, nagu näiteks London ja maapiirkonnad, mis on arengus maha jäänud. inimesed keeravad Euroopa Liidule selja, kui Euroopa Liit äh, niimoodi jätkab ja seetõttu on meil vaja nüüd sellist innovatiivset äh, projekti, meil on vaja kogu Euroopas tegeleda projektidega, meil on EFSI vahendeid palju, miljardeid on ette nähtud nutikaks spetsialiseerumiseks ja nii edasi. ja Robert Madden tutvustas teile oma innovatsioonipaketti meie resolutsioon ja Euroopa Innovatsiooninõukogude soovitused tulevad väga õigel mm. ajal. Ähm. aitäh, lugupeetud kolleegid. ma pidin keelama mm, siniste kaartide esitamise, kuna meil on liiga vähe aega, aitäh mõista suhtumise eest ja annan kohe üheks minutiks sõna härra Kosolinole. aitäh. aitäh, aitäh, härra volinik. me arutame siin poliitika küsimuse üle, mida tänasel päeval juba rakendatakse ja mida viiakse ellu väga suurte rahaliste vahenditega. struktuurifondid on mõeldud erinevate piirkondade jaoks ja need vajavad ühte miljardit innovatsioone ja kaheksakümmend miljardit ja kaheksakümmend miljonit Horisont kahekümne kahekümne jaoks. Need on väga märkimisväärsed summad meil on vaja edendada inno-, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust. no ettevõtted elavad eeskätt eh, noortest inimestest, saavad sellest, neist oma jõu. seda me, sellepärast peame väga tõsiselt järgnevatel kuudel ja aastatel arutama selle üle, milline eh, koosmõju on eh, nende struktuurifondide Horisont kakskümmend kakskümmend vahel me peame noori inimesi paremini ette valmistama tulevikuks, selleks et selle, nende fondide Horisont kahekümne kahekümne koosmõju oleks tõhusam. ja peale selle tuleb arvestada, et tuleb toetada neid VKE-sid, kelle jaoks kohalikke vahendeid võib-olla ei piisa. härra Krasnodebski, palun. lugupeetud volinik, lugupeetud sünergia Horisont kaks tuhat kahekümne ja tõukefondide vahel seisneb selles, et need riigid sa-, et riigid saavad neid vahendeid kasutada selleks, et edendada teaduslikku tipptaset ja selleks, et täiel määral ära kasutada Horisont kaks tuhat kahekümne potentsiaali, aga seda eesmärki ei ole saavutatud. meil on järjest suurem lõhe alte, vanade ja noorte, uute liikmesriikide vahel äh, ainult viis protsenti Horisont kahe tuhande kahekümne vahenditest läheb uutesse liikmesriikidesse. tõeline sünergia tekiks alles siis, kui liikmesriigid mm, korralikult käituks, aga ka Euroopa Komisjon, sest Euroopa Komisjon ju määrab seda, et kui mm, suures ma, mm, määras on rahastamine võimalik. erinevad kaasrahastamise määrad Horisont kaks tuhat kahekümne ja tõukefondide vahel on probleemi, probleemiks, rahastamise tingimused on erinevad, ka keel, milles, keeled, milles taotlusi tuleb esitada, on erinevad ja kõige selle tulemusena see asi lihtsalt ei toimi on liiga palju erinevusi nende programmide vahel äh, Äh, asjad ei lähe automaatselt ja sellepärast me ootame komisjonilt konkreetseid muudatusettepanekuid selleks, et äh, neid eesmärke, millest komisjon, äh, volinik rääkis, oleks võimalik ka saavutada. aitäh ja nüüd saab sõna proua Firing. lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid, see resolutsioon, mis meie ees on, on hea näide, kuidas me saame tõhusalt toe-, tegutseda, see on näide sellest, kuidas äh, saaks parandada sünergiat Horisont kaks tuhat kahekümne ja tõukefondide vahel ja ma olen äh, väga lootusrikas ka seetõttu, et äh, see tekst üritab lihtsalt saavutada seda, et need projektid üksteist täiendaks. Horisont kaks tuhat kakskümmend on teadusuuringute toetamiseks ette nähtud, seal on tippkvaliteedi kriteerium, aga sellest ei piisa selleks, et rahastada projekte. see tippkvaliteedi kriteerium on mõeldud selleks, et tõesti tagada väga heade projektide leidmine. minu jaoks on väga oluline, et VKE-d saaksid neid vahendeid kasutada, me, seetõttu on meil vaja piirata bürokraatiat. lugupeetud kolleegid, tegemist on võimalusega toetada teadusuuringuid, e-, edendada innovatsiooni ja nii luua töökohti ja parandada inimeste heaolu, aitäh! ja härra Etheridge ei ole siin, nii et annan kohe sõna härra Puusekile pooleteiseks minutiks. aitäh, proua juhataja. härra volinik. jah, tegemist on Horisont kakskümmend kakskümmend vahehindamisega ka seal on juttu üheksandast teadus- ja arendusprogrammist ja nüüd on tõesti viimane aeg, et vaadata, kuidas neid vahendeid Horisont kakskümmend kakskümmend raames kulutatakse. ja loomulikult on vaja vaadata ka, kuidas on seis struktuurifondidega, kuid eeskätt tuleb pöörata tähelepanu erisustele, mis on kolmeteistkümne uue liikmesriigi ja ülejäänud liikmesriikide vahel, seda teemat on täna juba tõstatatud on oluline, et struktuurivahendite eh, struktuurifondide vahendeid kasutatakse tõesti tõepoolest tulevikku investeerimiseks, on vaja tagada teadus- ja arendusruumi funktsioneerimine ja kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamine. struktuurifondide ja Horisont kakskümmend kakskümmend koosmõju on väga mitmekülgne. näiteks Äh, struktuurifondide puhul, kuid mitte Horisont kakskümmend kakskümmend puhul. spetsialiseerumine on midagi niisugust, äh, mis ilmneb siinse strateegia, kuid mitte struktuurifondide kasutamise puhul. ja sellepärast ei toimi tipptaseme märgis nii hästi, nagu me seda oleksime lootnud kolmeteistkümnest liikmesriigist tuleb kaasata senisest enam eh, tipptasemel teaduskeskuste töösse, selleks et saavutada senisest paremaid tulemusi, olen kindel, et koosmõju tagab selle meile. proua Toia, palun. proua Toia, üks minut, palun. suur tänu, me oleme teiega nõus, härra volinik, ka selles osas, mida te ütlesite innovatsiooni kohta nüüd me peame tõhusalt kasutama Euroopa Liidu eelarvevahendeid, eriti nii suure strateegilise tähtsusega valdkonnas, nagu seda on struktuurifondid ning teadus- ja arendustegevus, me peame keskenduma prioriteetsetele valdkondadele, peame kasutama kõiki neid erinevaid vahendeid kombineeritult äh, sama projekti on võimalik ju äh, rahastada erinevatest äh, allikatest, äh, mis ometigi nõuavad siin erinevate tingimuste täitmist. siin on, võib tuua näiteks digiteerimise projektid, samuti tehnoloogilise tipptaseme saavutamise projektid ja nii edasi, võib juhtuda, et jah, loomulikult kõik need uued plaanid, mis meie arvates on väga positiivsed, tähendavad, et meil ei ole tegelikult piisavalt pädevust seal, kus neid ei ole piisavalt, ei ole, ei olda piisavalt pädevad seal, kus need tuleb ellu rakendada, seetõttu tuleb pakkuda ka rohkem tehnilist abi selles valdkonnas. suur aitäh ja proua Mihhailova, palun üks minut. suur tänu, proua president koosmõju struktuurifondide ja programmi Horisont kahe tuhande kahekümne vahel tähendab seda, et me peame rääkima koordineerimisest ning koosmõjust Euroopa Liidu äh, poliitika valdkonnas laiemalt koha peal. seda koosmõju on vaja meile kõigile. meil on vaja ju kõigil innovatsiooni kui ka äh, majanduskasvu koosmõjust rääkides ei saa me piirduda vaid äh, Euroopa Komisjoni tasandiga, me peame koosmõju, mõjust rääkima ka rakendusfaasis äh, koha peal. ning äh, koosmõjust ka näiteks erinevate projektide vahel. meil on vaja näha konkreetseid tulemusi töökohtade loomist ning suuremat majanduskasvu, see on meie eesmärk. suur aitäh ja palun poolteist minutit, härra Valkartel Sisso. suur tänu, proua president, härra volinik. komisjon annab üldiseid suuniseid selles osas, kuidas saavutada koosmõju struktuurifondide ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel ja nendes fondides on väga suured eelarvevahendid, kuid tegelikult ei peitu võti mitte kvantiteedis, vaid ikkagi selles, et kaotada ära siit igasugune topelttegevus ning et need võimalikult eh, tõhusalt töötaksid, siin on näiteks juttu sellest nutika spetsialiseerumisest, erinevatest eh, progra-, programmidest, mis leiavad aset paralleelselt, mida saab rahastada erinevatest allikatest ja nii edasi. ei saa ju lubada seda, et kui struktuurifondidest kaasrahastatakse projekte, mis leiavad aset siseriiklikult, siis samal ajal pakub riik riigi abi ja sellepärast justkui ei saa needsamad ettevõtted kasutada Horisont kaks tuhat kakskümmend vahendeid Euroopa Liit, meie Euroopa Liit vajab rohkem innovaatilisi eh, VKE-sid selleks, et suurendada eh, töökohtade loomist. piirkondades nagu eh, Kanaari saared ja Murcia on selliseid projekte eriti vaja just näiteks toiduainete tööstuses ja põllumajandusvaldkondas, seal on ka selliseid väga positiivseid näiteprojektidest olemas, mida on kaasrahastatud just nimelt Euroopa Liidu fondidest meie kohustuseks on tagada, et kõikidel eurooplastel, et kõikide eurooplaste heaolu heaks ei raisataks mitte ühtegi eurot lihtsalt bürokraatiaks, vaid et koosmõju on ju alati ka selle saavutamiseks meie kõige parem sõber, tänan. suur aitäh, härra Postinaru, palun üks minut. suur tänu, proua president, härra volinik, ma tahaksin teid äh, tõesti tänada selle eest, et te mainisite Ilai projekti. Te ütlesite, et on positiivne näide sellest Euroopa Liidus, kus koosmõju struktuurifondide investeeringute ja programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend vahel on võimalik, võimaldanud saavutada Äh, uskumatud tulemused. Äh, Tšehhi Vabariigis, Ungaris ja Rumeenias on nüüd äh, üks kõige suuremaid infrastruktuuriprojekte, see on ka väga keeruline ja lisaks on see ka kõige kõrgemal tasemel teadusuuringute osas üle terve maailma. see teeb Euroopa Liidust suure võimsusega laserite alal liidriks rohkem kui kuussada teadlast kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja ka mujalt maailmast on osalenud selles projektis. ja just nimelt sellepärast tervitangi mina koosmõju, me peame rääkima koosmõjust ja Euroopa Liidust minu kodumaal, siis meil on selles ka konkreetne näide täiesti olemas. suur aitäh, härra Rüübik, palun poolteist minutit. suur tänu, proua president, te olete teinud meiega koostööd erinevates komisjonides. ka STOAS, nüüd ähm, räägime juba uuest põlvkondast aastani kaks tuhat viiskümmend, kuidas siis investeerida teadus- ja arendustegevusse, kuidas tagada erinevad sellest tulenevad projektid, minu arvates ei ole hea, kui me räägime sellest, kuidas me peaksime vaesust kõigile siin levitada, levitama, see tähendab ju seda, et me ei peakski mitte midagi tegema, aga struktuurifondid ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programm on äh, suurepärane süsteem, mis võimaldab pakkuda vajalikku raamistikku neile, kes soovivad saavutada positiivseid tulemusi, luua töökohti, me peame kõike esitlema ju rahvusvahelises kontekstis, me peame vaatama, kuidas me saame aidata neid inimesi, kes tahavad töötada FIE-na. nii et nad loovad endale ise töökoha. Horisont kaks tuhat kakskümmend ning selle alla kuuluvad vahendid võiksid olla selleks just nimelt abi. nüüd see nutikas spetsialiseerumine. see peaks aitama samuti viia uued töökohad õigesse kohta, näiteks haridus ja koolitus mängivad siin eriliselt suurt rolli ja me samuti ootame siin huviga komisjoni ettepanekuid selles osas, suur aitäh volinik Möödasile. suur aitäh ja üks minut palun proua Kumbula-Natri. lugupeetud juhataja, teadus tagab arenguteaduses saavad kokku väga erinevad valdkonnad ja see elavdab omakorda majandus ja see omakorda tõstab pikaajalises perspektiivis majanduse võimekust ja konkurentsivõimet. Horisont kakskümmend kakskümmend aitab kindlasti Euroopal areneda arukamas suunas me vajume teadus- ja arendustegevuste eh, mahepõllunduse jaoks, erinevate teiste valdkondade jaoks ja sellepärast tahaksin ma täit-, tänada proua volinikku eh, piirkondliku arenguprogrammi jaoks, sest see on väga hea eh, võhend selleks, et tagada erinevate vahendite koosmõju Horisont peab tagama tasakaalu peab vastama kvaliteedinõuetele, ainult sellistel tingimustel suudab Euroopa püsida konkurentsis. loomulikult on oluline tagada ka piirkondade võrdõiguslikkus ja nende omavaheline lähendamine tõdeme, et Ühendkuningriik soovib Euroopa Liidust lahkuda, see on riik, mis on Euroopa teaduse arengutegevuse jaoks eriti oluline, peame vaatame, kuidas me suudame sellega tulevikus toime tulla, selle lahkumisega. järgmiseks saab sõna kolleeg Bogovitš. aitäh, me oleme juba rääkinud äh, noorte algatusest, komisjoni president on rääkinud meile EFSist, nüüd me räägime Horisont kaks tuhat kahekümnest ja ühtekuuluvusfondidest. nii et me räägime kõigist nendest äh, vahenditest, mis meil on selleks, et äh, kaotada vaesus ühelt poolt äh, ja teiselt poolt üritada välja murda nendesse valdkondadesse, kus on Euroopa jaoks võimalusi. nutikas spetsialiseerumine tundub maad võtvat sama hästi kui Horisont kaks tuhat kakskümmend ja vaadates, et Äh, vanad liikmesriigid kasutavad ära üheksakümmend viis protsenti vahenditest, on selge, et meil on probleem selles valdkonnas, nii et äh, ma kutsuks komisjoni üles äh, organiseerima mingit abi uutele liikmesriikidele selleks, et nad saaksid samuti kasu nii ühtekuuluvuspoliitikast kui Horisont kaks tuhat kahekümnest, sest muidu tekitakse tulevikus veelgi rohkem probleeme. aitäh ja nüüd saab sõna proua Rodriguez aitäh, lugupeetud äh, volinik äh, väga oluline on ähm, koosmõju saavutamine Euroopa programmide ja liikmesriikide majanduse vahel, see tähendab ka investeeringuid ma-, majandusse, tea-, teadusuuringutesse ja ma tahaksin äh, volinikult küsida, et kuidas liikmesriigid saavad parandada juurdepääsu Euroopa fondidele, ühtekuuluvuspoliitika äh, ju kannatab ähm, ECOFIN-i nõukogude otsuste all. Äh, Portugalis on juba aastaid olnud ähm, kasinuspoliitika ja ainult null koma kaks protsenti eelarvest läheb teadusuuringute rahastamiseks. Äh, kuidas selgitada vasakpoolsetele poliit-, portugallastele, et neoliberaalne poliitika jätkub? Ehm, need asjad on olulised. Portugal on juba halvas olukorras eh, ja Ecofin peaks seda teadma. aitäh ja üheks minutiks saab sõna härra Levandovski. aitäh. koosmõju on suurepärane sõna, mis tähendabki seda, et tuleb midagi kokku viia Euroopal on väga erinevad arengustandardid, mis puudutavad teadus- ja arendustegevust ja ka Euroopa vahendeid kasutatakse väga erinevalt, nagu siin juba täna rõhutati. Äh, Lõuna Euroopa piirkond ja uued vahendid peavad piirduma Ühtekuuluvusfondi rahadega kui me aga räägime eh, ühtekuuluvusest, siis ei tohiks neilt midagi ära võtta, ka siin on vaja eh, teadust edendada. kuid siin on tegemist teistsuguse energiaga, tegemist on ülikoolide rahastamise vahel ühelt poolt ja eh, teadusmaailmaga sünergia vahel teiselt poolt. minu meelest on oluline toetada nendes riikides just eh, struktuurifondide koosmõju aitäh, härra Buda, palun. Eh, Euroopa Liit peab eh, täna rohkem kui kunagi varem tegelema nende mehhanismide mm, väljaselgitamisega, kuidas suurendada solidaarsust ja vähendada majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi liikmesriikide vahel. ühtekõlbuspoliitika tervikuna äh, on äh, parim äh, instrument Euroopa Liidul selleks, et äh, neid väga olulisi eesmärke saavutada. ja lisaks paindlikkusele ja uuele olukorrale, millega on vaja kohaneda, on väga oluline, et oleks koosmõju viie struktuurifondi ja teiste oluliste programmide vahel. vaja on rõhku panna teadusuuringutele, arendustegevusele, VKI-de äh, arendamisele selleks, et saavutada käegakatsutavaid tulemusi, selleks, et äh, tekiks uusi töökohti nii et äh, lihtsustamine on samuti väga oluline, reeglid peavad olema selged finantsinstrumentide jaoks, need peavad meie jaoks olema prioriteedid ja komisjoni jaoks, äh, kõik see peab andma meile tagatise, et äh, kõigil liikmesriikidel on võimalik äh, ju-, kasutada neid fonde võrdsel alusel. aitäh ja nüüd on vaba mikrofoni voor ja esimesena saab sõna härra Marias. proua president, programm Horisont kaks tuhat kakskümmend toetab teadus- ja arendustegevust Euroopa Liidus laiemalt selleks, et saavutada jätkusuutlik majanduskasv. kuusteist miljardit oot, on siin ette nähtud aastateks kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist selleks, et kaasajastada tööstussektorit ning ähm, rahastada ringmajandust ometigi tuleb siin parandada õigusalast raamistikku selleks, et paremini toetada VKE-sid ning innovaatilisi lahendusi. me teame, et mõnedes liikmesriikides, muuhulgas ka Kreekas, on tööpuuduse tase väga kõrge ja seega peab samuti nendes riikides suurendama teadus- ja arendustegevusele suunatud eelarvet ning ühtlasi kasutama see ära nii era- kui ka äh, ala, avaliku sektori äh, investeeringuid. härra Jakovtšist, palun. sünergia. suur aitäh. sünergia, jah koosmõju, jah, see on tõesti väga ilus sõna, ma väga sageli kasutan ka seda sõna oma poliitilistes kõnedes, kuid ma tahaksin kutsuda üles teid kõiki olema ettevaatlikud. kui me räägime Horisont kahekümne kahekümne vahenditest, Äh, mida nüüd kavatsetakse koosmõjuna kasutada struktuurifondide ja ühtekuuluvusfondi puhul. milles siin tegelikult asi on? siin on veel üks osapool, nimelt Euroopa Investeerimispank ja siis on ju meil veel see Junckeri fond. võib-olla tuleks neid kahte kasutada eeskätt nende äh, projektide jaoks, mis on olulised ühtekuuluvuse ja taristu edendamise seisukohalt me peaksime kasutama loomingulist mõtteviisi selleks, et suuta kõikides erinevates valdkondades käivitada projekte, mis on väga oluline, muidu jäävad nad tegemata valdkondades, kus on erakordselt oluline. härra Ferreira, palun. suur aitäh proua juhataja, härra volinik, täna räägime sellest koosmõju struktuurifondide Horisont kahekümne kahekümne vahel. seesama komisjon kes leidis, et tuleb Portugali suhtes kehtestada sanktsioonid ja siis oli vaja struktuurifondid kinni külmutada ja see kerkis jutt sellest, et peaksime trahve maksma. ma leian, et kui me räägime Horisont kahekümnest kahekümnest Portugalis, eh, siis, siis see on Need on projektid, mille puhul rahastati eeskätt rikkaid liikmesriike. andke andeks, andke endale sellest aru, kujutage endale ette, et portugallased tahavad võtta oma saatuse enda kätesse ja ma leian, et struktuurifondides vähendatakse pidevalt rahalisi makseid Portugalile, see, need viiakse, antakse üle teistele liikmesriikidele ja komisjon äh, on äh, viinud Portugali rahva olukorda, kus ta tunneb ennast väljapressimise ohvrina. kolleeg Novakov, palun. suur tänu, proua president. me teame et tegelikult äh, siin äh, läheb äh, asi õnneks vaid siis, kui me koondume selle eesmärgi ümber. nii et me peame kõik tegutsema ühtsalt, ühtselt üheskoos, vaid siis on meil võimalik saavutada siin head tulemused. kaheksakümmend miljardit aastani kaks tuhat kakskümmend selliste vahendite kaudu on Horisont kahe tuhande kahekümnel väga suur potentsiool, potentsiaal, struktuurifondides on omakorda veel viiskümmend viis eh, miljardit, me peame nüüd piisavalt paindlikult eh, suutma projekte rahastada. me ei tea küll, kuidas eh, seda aga teha, sest et need instrumendid on tihtipeale liiga keerulised ning me ei tea ka, millised on taotlejate vajadused, meil on vaja siin äh, ühelt poolt äh, signeeringuid, teiselt poolt aga finantsinstrumente ja neid on vaja omavahel kombineerida. kuidas seda aga teha, ja tulevikus siis paistab, milliseks see koostöö kujuneb, kindlasti positiivseid näiteid tuleb tulevikus veelgi. härra volinik, palun. suur tänu teile, proua president, suur aitäh teile kõigile meie arutelu oli põnev ja ma tooksin välja kolm punkti. esiteks, me oleme kõik nõus, et koosmõju on tähtis. koosmõju läbi on meil va-, on meil võimalik teha paremat teadustegevust ning jõuda suurema innovatsioonini. nüüd meil on siin erinevaid näiteid projektidest, algatustest, mis kõnelevad iseenda eest, aga fakt on ka see, et teha tuleb hoopis rohkem. töö on alles käimas, tegemist on meeskonnatööga, mida tuleb jätkata ka edaspidi. siin tuleb kaasata nii komisjon, parlament, erinevad teenistused, liikmesriikide valitsusasutused ja kõik teised osalised. me peame suutma saavutada suurema koosmõju läbi selle, et me mõtleme uuenduslikult, me peame vaatama, millised on need erinevad instrumendid, mis võimaldavad saavutada meil väga erinevaid ähm, tulemusi. nii mina kui ka volinik Kreetsu jätkame seda tööd, pingutame väga selleks, et selliseid edukaid näiteid oleks meil võimalik tuua tulevikukski, kuid siiski meil on vaja selles töös teie abi nii et suur aitäh teile kõigile toetuse eest, küsimuste eest, kõik need punktid, mis täna siin tõstatati, aitavad meid edasi meie töös. ja ma tahaksin tänada teid kõiki nende ideede eest. nii et loomulikult me oleme kõik koondunud selle ühe ja sama idee ümber, nii et suur tänu teile! suur aitäh teile, härra volinik, arutelu on seega lõppenud.